homme. tänane päevakord on ammendatud. homme kell üheksa jätkame, et töötada kella üheksast kella üheni ja nii edasi. päevakord on